tuleb eh, tippkohtumisele Brüsselis, kus ta siis palub artikli viiskümmend edasilükkamist, aga mina seletan neid asju niimoodi. täna hommikul kuulsime härra Barnielt, et kui äh, kui praegune leping vastu võetakse, siis äh, kestavad kõnelused ikka veel neli aastat, mina ei taha oma aega raisata, ma ei taha äh, nelja aastat agooniat, ka teie raiskate aega. Teil on Euroopa Ühendriigid, te tahate oma ar armeed, te tahate oma eurot äh, ja meie oleme teile lihtsalt tüliks ja nii nagu härra Verhofstadt ütles, Euroopa valimised seisavad ees, te ei taha ju, et ma siia tagasi tuleksin või äh, hordid euroskeptikuid tulvaksid siia. sellel on lihtne lahendus. Äh, Briti äh, valitsuse soovitust pikendada Brexitit või edasi lükata, tuleb tagasi lükata. enamus sellest, mis on vaja teha, on tehtud, isegi kui meil see, meie tee on konarlik lahkume me Euroopa Liidust ja saame hakkama ise. see on ainus korralik ja võimalik lahendus. suur aitäh ja nüüd saab ENF fraktsiooni nimel härra Pätten sõna. aitäh proua May äh, võib küll olla täiesti ebakompetentne, aga tal on kindel plaan, tema plaan algusest peale on olnud takistada Brexitit, lükata Brexit edasi ja lõpuks see otsus ümber pöörata. kogu tema töö on, põhineb valeargumentidel, peamine neist on see, et me ei saa Euroopa Liidust lahkuda ilma selle müütilise hea kokkuleppeda, leppeta praegune leping on tõepoolest halb ja see on alamkojas tagasi lükatud, mitte sellepärast, et see on halb, vaid sellepärast, et see ei ole piisavalt halb. täna otsustatakse alamkojas, kas lahkuda ilma leppeta ning neljapäeval tõenäoliselt hääletatakse selle poolt, et pikendada artikkel viiskümmend tähtaega. härra Juncker on juba valitsusele öelnud, valitsust noominud nagu ulakaid koolilapsi, et uut, uusi läbirääkimisi ei tule. Ühendkuningriigis meil on valitsus ja parlament, mis ei soovi Euroopa Liidust lahkuda ning nad kavatsevad reeta selle äh, demokraatliku otsuse, mille rahvas referendumil tegi. härra Timmerpans on väljendanud äh, oma ahastust, meie Ühendkuningriigis äh, väljendame ahastust selle kokkuleppe üle. härra Timmermans ütleb, et ainult äh, Ühendkuningriigi parlament äh, saab selles küsimuses mingisuguse suuna kätte näidata. ei, ka Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon saavad seda teha kui Theresa May palub artikkel viiskümmend tähtaega pikendada, siis teie peate selle tagasi lükkama. artikkel viiskümmend ütleb, et kui kahekümne üheksandaks märtsiks kokkuleppele ei jõuta, siis äh, automaatselt aluslepingud enam ei kohaldu. kui te midagi ei tee, siis te tagate, et Ühendkuningriik lahkub kahekümne üheksandal märtsil. tehke meile kõigile see teene. arutelu on niikuinii juba üle aja läinud, seega ma pean äh, nõudma, et te kindlalt oma kõne ajast kinni peaksite, proua. Tots, palun pidage kinni oma kõne ajast, aitäh. Eile hääletati alamkojas ja lükati tagasi taas lahkumiskokkulepe. väga kahju, et ei ole piisavalt edusamme saavutatud. aga valitsuse õigusnõuniku otsus on selge. ilma Brüsseli poolse halva, äh, halvas usus tegutsemata äh, Äh, Brüssel on tegutsenud halvas usus ja Ühendkuningriigil ei ole võimalik sellest äh, Iiri piiri äh, kaitsemeetmest ühepoolselt loobuda. meil on vaja koostööd teha tulevikus kokkulepete alusel Euroopa Liidu ja meie lähima naabri Iirimaaga, aga see kokkulepe peab austama ka Põhja-Iirimaa suveräänsust vastaksin nüüd mõnele kommentaarile, mida me äsja kuulsime kodanike õigustest ei ole räägitud, tõepoolest, kodanikud ei tohiks olla siin äh, mingisuguseks läbirääkimiste äh, hoovaks. jah, me peaksime kaitsma äh, kodanike õigusi, mis iganes suunas Brexit liigub. aitäh, härra Levanovski, kaheks minutiks, palun. Pani president ja lubje briteiskes. proua president mulle meeldivad Briti seriaalid, aga see seriaal, see Brexiti seriaal on lõputu. ja see küll ei saa meeldida, see teeb mind kurvaks. ma olen järjest rohkem üllatunud, milline on Briti saari valitsev poliitiline kaos praegu. siinsamas oleme näinud, et opositsioon on ka otsinud head poliitilist eeskuju. Äh, ka meie Poolas oleme otsinud häid eeskujusid. Suurbritannia on olnud meile eeskujuks ja seepärast oleme me täna veelgi rohkem pettunud peetakse selliseid äh, käsikähmlusi poliitikute vahel ja ma pean ütlema, et ma ei mõista neid poliitikuid. Neid, kes ühest küljest ei soovi äh, lepinguta lahkumist Euroopa Liidust, aga teisest küljest ei aktsepteeri ka pakutud lepingut. seega ebakindlus suureneb ja olukord muutub keerulisemaks. see puudutab mitte ainult Briti kodanikke, vaid ka poolakaid, kes elavad Briti saartel milleks sellist äh, olukorda veel pikendada, miks viivitada? kuidas on juhtunud, et me ei ole kahe aasta jooksul suutnud jõuda kokkuleppele? ma arvan, et see on seotud desinformatsiooniga. see äh, Mm, on ka seotud sellega, et Briti referendum korraldati tegelikult valeinformatsiooni tingimustes, väärinformatsiooni levitas ka Venemaa ja ma sooviksin, et järgmine ülemkogu tegeleks tõsisemalt äh, libauudiste küsimusega, äh, julgeoleku küsimustega ja sõjaliste küsimustega, tänan. aitäh, kaks minutit, härra Galtieri, palun aitäh! teist korda ei ole õnnestunud äh, Briti valitsusel saada äh, toetust kokkuleppele alamkojas oleks ju parem, kui koondataks alamkojas kõik äh, osapooled riigi tuleviku huvides ometi on valitsus otsustanud valida sellise strateegia, mis on neile eile taas valusalt kätte maksnud. härra Henkel, eksite, nagu härra Barnier ütles, on Euroopa Liit alati olnud õiglane, läbipaistev ja konstruktiivne partner nendel läbirääkimistel. meie oleme omalt poolt teinud kõik, mis võimalik selleks, et tagada Ühendkuningriigi korrapärane lahkumine, kaitsta kodanikke ning meil on eriline vastutus nüüd kaitsta eh, ka selle menetluse käigus kõiki Euroopa kodanikke ja tagada eh, rahu ka Põhja-Iirimaal. me peame arvesse võtma muidugi seda tööd tehes eh, Ühendkuningriigi valitsuse punaseid jooni. kordan, see on ainus lahkumiskokkulepe Äh, mis on võimalik, mis saaks äh, toetuse selles kojas, mis on veel võimalik, me peame usaldama täna veel äh, Ühendkuningriigi parlamenti, et nad lükkasid tagasi sellise lahkumise, mis oleks Ühendkuningriigile katastroofiline. me peame kuidagi suutma vältida leppeta lahkumise stsenaariumit. Ühendkuningriigi me, koostöö meie tolliliiduga oleks äh, kasulik meie majandusele on aeg lõpetada parteipoliitika toetamine ja võtna arve, on aeg arvestada kodanike ja ettevõtete vajadustega, me peame inimestele andma võimaluse kas valitsus välja vahetada või Brexitile ei öelda ja see on arutelu, mida me peame pida-, pidama. mitte ei pea arutama selle üle, kui pikka tähtaega, tähtaja edasilükkamist nüüd vaja on. kõik võimalused on praegu veel laual aga siin on selged poliitilised põhjused äh, ja selged poliitilised väljavaated. me peame jätkama avatud konstruktiivset koostööd äh, selleks, et ka Ühendkuningriigi kodanikud saaksid jääda Euroopa kodanikeks. kolleegid, ma mõistan, et arutelu on väga keeruline ja te soovite oma argumendid esitada, aga hääletus, mis meid ees ootab, on samuti pikk, nii et palun pidage kinni oma kõne ajast. härra Nikolson, teil on poolteist minutit, palun pidage sellest kinni. Äh, lugupeetud president, äh, raske südamega kuulan äh, täna hommikul siin seda arutelu. ma ei ole kuulnud mitte midagi positiivset. vastupidi, kõik mõtted, mis siin kõlavad, on negatiivsed konstruktiivseid mõtteid ei ole esitatud, härra Timmermans ütles, siin me oleme. peame kuulama, mida London edasi soovib teha. härra Timmermans, kas te ei leia, et teie, teil ja härra Junckeril on siin ka mingi roll, et ka teie peate töötama lahenduse leidmise nimel? proua Zimmer äh, juhtis äh, tähelepanu põhiküsimusele Põhja-Iirimaad annekteerida ei saa, siin on oluline ka Iirimaa, Põhja-Iirimaa suveräänsus. kõik on nõus sellega, et suure reede kokkuleppega tuleb jätkata, unustage see vaidlus piiri üle. Teie ütlesite, et Ühendkuningriigil lasub praegu vastutus, aga mina ütlen teile, et ka teil on siin tohutu vastutus. ei piisa sellest, et teie lihtsalt konsulteerite nende Põhja-Iiri elanikega, kes ütlevad teile, mida teie kuulda soovite. Põhja-Iirimaal kõlab ka üks teine viis, mida peaksite kuulda võtma. mul on väga kahju, et ma pean seda teile ütlema, ma austan teid väga. see kokkulepe on öö, äh, probleemne see on ühekülgne ja see ei toimi, me peame leidma mingi muu võimaluse, jah, meil on vaja tähtaja pikendamist artiklile viiskümmend selleks, et leida see teine võimalus, ei piisa sellest, et te ütlete, et nüüd on vaja põhjust või argumenti tähtaja pikendamist. meil on vaja seda tähtaega pikendada, et hea kokkulepe sõlmida. Põhja-Iirimaa inimesed, keda mina esindan, meie soovime head kokkulepet ja härra Bar-, Barnier, teile täna hommikul ütlesite, et Iiri äh, vabariik vabariigist äh, Põhja-Iirimaale liikuv kaup äh, peab liikuma takistusteta kas te saate seda tagada? kahjuks kukkusite ka teie ajalimiidist kinnipidamise katse läbi. proua Harkin, palun poolteist minutit. suur aitäh, peaminister May kahetseb väga seda lüüasaamist Äh, ja äh, mina kahetsen sügavalt seda, et tundub, et Ühendkuningriik on teed eksinud. seitsmekümne kolmandast aastast alates on meil olnud erimeelsusi Ühendkuningriigiga, mõnikord on seda mõjutanud ajalugu, erinevad vaatevinklid ning valeuudised. Äh, ja me peame meeles pidama ka seda, et see, mis on oluline, on tulevik me ei tohi unustada tuhande üheksasaja üheksakümne teise aasta Taanit, kahe tuhande esimese ja kaheksanda aasta Iirimaad, kahe tuhande viienda aasta äh, Prantsusmaad ja Hollandit, kui äh, Euroopa kodanikud ütlesid ei teatud Euroopa ettepanekutele jah üksikute riikidena äh, ning liiduna äh, kuulamise, konsulteerimise ja protokollide abil äh, said meie kodanikud äh, leida tee edasiminekuks, ühiseks koostööks ja vaatamata sellele, mida härra Farage ütles, usun ma, et see võib juhtuda ka Ühendkuningriigiga, ikka veel. ma ei ole üldse temaga ka nõus, kui ta räägib äh, lõrisevast vihast ja bürokraatiast nagu alati äh, tahab ta äh, kanda üle vastutust äh, teiste õlgadele. ma olen nõus Michel Barnier'ga. Äh, me oleme olnud ja me peame olema endiselt kannatlikud, toetavad ja au, austavad. Äh, aga samas me peame jääma truuks oma põhimõtetele, ma tahaksin tänada teda ja tema meeskonda pühendunud ja lojaalse töö eest ja ma olen nõus ka härra Kelgieriga. Äh, edasilükkamine on äh, lihtsalt vahend leidmaks tee edasiminekuks ja kõiki võimalusi tuleb veel kaaluda. suur aitäh, proua Evans, teil on üks minut suur aitäh, austatud president. me oleme näinud järjekordset kohutavat lööki Ühendkuningriigi valitsusele, teine hääletus toimus äh, äh, Walesil on see kõik katastrofaalne, see oleks võtnud meid äh,, lahutanud meid ühtsest turust, tolliliidust äh,, ja äh, nüüd on äh, aeg kätte jõudnud inimeste juurde tagasi pöörduda äh,. rikkuse äh, kontsentreerumine Londonisse on selle segaduse põhjus olnud ja võimu kontsentreerumine Westminsteris hoiab meid selles lõksus endiselt. demokraatia on õige tee edasiminekuks, me peame andma inimestele sõnaõiguse oma tuleviku osas nüüd, mil me tõesti näeme, millised on tegelikult faktid Äh, asjad on muutunud, kui olukorrad muutuvad, muudavad inimesed ka oma meelt ja see on äh, nende õigus. Äh, Wales, minu äh, valimispiirkond seda teinud ei ole, viiskümmend viis protsenti äh, toetavad äh, jäämist, see on võrreldes referendumi hääletusega viisteist protsenti rohkem. meil on vaja, et inimesed saaksid oma sõna sekka öelda, aitäh. suur aitäh, pooleteiseks minutiks jääb sõna proua Anderson suur tänu. Põhja-Iirimaal on juba kõrini sellest segadusest. meie selge tahe jääda Euroopa Liidus on jäänud kahe silma vahele ja Westminster on segaduses, seal on kaos ja see on olnud kogu Brexiti protsessi jooksul nii, rahvas on meeleheitel. see farss on lavastatud tooride poolt, aga seda etendatakse Põhja-Iirimaal ähm, demokraatlike äh, unionistide partei poolt. meie arvame, et äh, väljaastumiskokkulepe on tegelikult kõige vähem kahjulik, äh, mida, asi, mida inimestel üldse oodata. Euroopa Liit on lubanud suure reede kokkulepet kõigis tema osades toetada ja sinna kuulub ka demokraatlik tee Iiri ühtsusele ja Briti peaminister ise on öelnud, et Brexit toetab tegelikult Iiri ühtsust. ülemkogus öeldi kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aprillis, et Iirimaa kui Iirimaa ükskord ühineb, siis kogu saar jääb Euroopa Liitu. ja nüüd öeldakse meile, et me peame ilma lepinguta Euroopa Liidust väl-, väljumiseks valmistuma. kas, kas see on mõistlik istuda rongi, mille puhul te teate, et see sõidab kuristikku? nii palju inimesi on mures, sellepärast nad soovivad Iirimaa ühtsust ja selleks võiks legitiimselt korraldada demokraatliku rahvahääletuse ja see austab ka Suure Reede kokkulepet. tänan. vabandage, aga Teie kõneaeg on otsas, ütleb president. järgmiseks härra Pedicini suur aitäh, austatud president, mina usun, et praegu on kätte jõudnud aeg äh, rääkida sellest, äh, millised on Brexiti põhjused, sellepärast et me täna ka siin saalis äh, kuulsime juba seda, me kuulsime Macroni, Junckeri ja teiste avaldusi ka lisaks sellele, nad ütlevad, et Brexiti eest on vastutus ähm, valeinfol, mis on segadusse ajanud britid. aga britid on alati vägagi teadlikult oma arvamust avaldanud, kui nad Schengeniga Euroliiduga ei liitunud, Fiscal Compactiga ei liitunud. britid on alati reageerinud teadlikult kasinuspoliitika vastu ja eelarvepoliitika kammitsuste vastu Saksamaa ja Prantsusmaa juhtimisel. Nad on vastu astunud Euroopa poliitikale ja kasinuse suund valiti ja e, nüüd tundub, et Brexit on e, järgmine kivi Euroopa Liidu lagunemise teel, aitäh. suur aitäh, proua Atkinson, teil on üks minut. ma vabandan nüüd Briti rahva ees nende poliitikute valede pärast. Te ütlesite, et britid ei soovinudki tegelikult Brexiti üldvalimistel ähm, hääletas seitsekümmend protsenti ähm, inimestest nende poolt, kes Brexitit soovitasid ja nad äh, valetasid äh, peaminister May äh, on ka valetanud meile ja täna esitab jälle uue küsimuse parlamendile. ta ise hääletab lepinguta väljaastumise vastu, aga laboristid on ka meile vahetanud Barnier, Tusk ja ülejäänud. Teie jaoks peaks olema koht põrgus ning ma kutsun üles Briti parlamenti kahekümne üheksandal märtsil, tulge parlamendi väljakule ja tõesti, võtke kontroll enda kätte. härra Wolf, üks minut. aitäh kaks päeva tagasi diagnoositi minu onul äh, surmav haigus ja ta sureb äh, sel nädalavahetusel. ta on veetnud oma elu kaitsmaks lapsi väärkohtlejate, pedofiilide ja vägivalla eest. ta oli väga tubli Walesi demokraat, tema hääletas selle poolt, et äh, la-, lahkume Euroopa Liidust ja tema sureb enne, kui ta näeb Brexitit seda seetõttu, et poliitiline klass, äh, valitsev klass põlastab teda ja teisi temasuguseid, nad usuvad, et nad on paremad kui need inimesed, kelle elu, elusid nad juhivad ja nad ei soovi kuulda võtta neid inimesi, kes äh, ei soovi, et nad valitaksid. ta sureb enne, kui ta näeb Brexitit äh, reeturite, Tony Blairi suguste reeturite eest, kes on ebademokraatlikult äh, Briti kodanike äh, käest äh, võimu ära võtnud te olete võtnud õiguse seitsmeteist ja poolelt miljonilt inimeselt näha kiiret Brexitilt. aitäh. härra Prokk, kaks minutit. austatud president, austatud Udo Bullmann, kallid kolleegid. ma usun, e, et alamkojas on koalitsioon, mis ei suuda e, positiivset enamust saavutada e, tegemist on jäämise pooldajatega, nad loodavad referendumile ja mängivad jäika mängu ja siis on veel ka sinna Farage'i sarnased, kes ei taha Euroopa Liitu üldse ja eh, kolm leiborist ütlesid jaa eh, ja Eh, konstruktiivsele lahendusele, seetõttu ei ole äh, alamkojas äh, toetust olnud ja oluline on hakata rääkima, te peate meile tõestama, et teil on enamus, konstruktiivne enamus äh, läbirääkimistest, mis tegelikult ka ära tasuvad ja edasilükkamist ei ole võimalik teha, kui sellist selgust ei ole. edasilükkamist ei tule ilma selgituste ja põhjendusteta ei ole mõtet äh, edasi lükata asju ja siis lihtsalt oodata ja vaadata, mis äh, juhtuma hakkab, see ei ole õige. ja järgmised neliteist päeva äh, on aeg, mille alamkoda peab ära kasutama selleks, et selgitustega välja tulla, selleks, et edasilükkamisel oleks ka põhjus ähm, me pidime kaks, kaks pool aastat läbirääkimisi pidama selliselt, nagu me pidime seda tegema. Michelle, suur aitäh selle tehtud töö eest, mida sa tegid äh, Äh, mida komisjon tegi, mida sinu meeskond tegi, aga mina olen seisukohal, et ma oleks võinud ka pea peal seista, äh, aga alamkoda oleks midagi äh, mm, ikkagi positiivset teinud, midagi vastu võtnud, sellepärast et seal on jõudude vahekord selline, nagu ta on. ja meile peab olema ka selge see, et kui me räägime avatud piiridest äh, ja muust sellisest, siis Ühendkuningriik äh, ei saa lihtsalt kuidagi ennast smugeldada ühtsesse turgu ilma tingimusi täitmata, ilma kohustusi täitmata. Äh, nad on populistlikud ja neid ei tohi niimoodi aktsepteerida, me ei tohi neil lasta siseturule ennast sisse kuidagi vingerdada, aitäh! suur aitäh, proua Bresso, teil on poolteist minutit suur tänu, kallid kolleegid, austatud äh, asepresident äh, härra Barnier, proua minister. mõne päeva pärast toimub ülemkogu, aga meil on väga palju lahtisi küsimusi, küsimusi, mis on tähtsad Euroopa tuleviku suhtes. kõigepealt Brexit. Theresa May kaotus eile pikendab artikli viiskümmend rakendamist ilmselt Äh, see on ilmselt vältimatu. Äh, ja kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast alates on juba püütud äh, lahendada Brexiti teemat ja nüüd tuleks anda tagasi sõnaõigus Briti kodanikele, las nad ütlevad, millises suunas nad tahaksid minna meie ei saa defineerida nende teed. positiivne on see, kui antakse kodanikele sõnaõigus ja võetakse kuulda nende arvamust. paljud muidugi kardavad seda, paljud meie kolleegidest, kes on ise Brexiti pooldajad, kardavad, kui kodanikele jälle sõna antakse. teine väga oluline küsimus äh, Euroopa Liidu jaoks on kliimamuutused Äh, võetakse vastu väga tähtsaid meetmeid, aga ma arvan, et me peame samuti õppima oma eluviisi muutma. Äh, me peame paremini kasutama Euroopa poolaastat, äh, mis lähtub kestliku arengu strateegiast, ökoloogilisest lähenemisest, me peame järgima ka ÜRO kliimaeesmärke. tänan järgmiseks härra Van Dalen, üks minut. suur tänu. tere hommikust. Briti äh, saartelt on üle kahesaja viiekümne ettevõtte juba lahkunud Brexiti ootuses äh, viissada tuhat töökohta miljardid naelad lahkuvad Briti saartelt ja me teame seda juba. aga eh, meil on ka väga palju tundmatuid eh, nimetajaid. meie eh, kannatame Brexiti tõttu samuti, mõtleme kalandusele või transpordisektorile ja siis vaatame, mis toimub Londonis parlamendi alamkojas ega ühtegi valikut, mis nende lauale on pandud, ei toetata. meil on vaja täiesti uut lähenemist. Ühendkuningriik peab jääma Euroopa Liitu, aga meil peaks olema äh, uus kokkulepe, New Deal, mitte ilma leppede lahkumine, no deal. suur tänu, järgmiseks härra Flanagan aitäh, ma kuulen, et ikka räägitakse solidaarsusest, sellel on mitu kuju, poliitiline solidaarsus, finantssolidaarsus. Valerik Timmermans, teie rääkisite jätkuvatest valmis, ettevalmistustest uueks kokkuleppeks ja eh, lähtuvalt sellest, mis on juba tehtud, aga millised on siis eh, finantsplaanid Iiri valitsuse aitamiseks siis, kui tõesti no deal stsenaarium ellu läheb? ma kardan küll, et mitte ühtegi senti ei anta hiidlastele. räägitakse solidaarsusest, aga paralleelselt sellega on Iirimaa eelmisel aastal kolm koma viis miljardit eurot laenanud Euroopa Keskpanga käskude järgi millal lõpeb see hirmus olukord? Teie, härra Barnier, ütlesite, et te olete rahulik ja respekteeriv. jah, teie küll, meie ei saa seda eh, diplomaatilist katastroofi kontrollida Iirimaalt, aga mul on hea meel, et täna siin ei ole Tuski ja Junckerit. Eh, neil on eh, omad isiklikud asjad ajada, mitte diplomaatia. tänan üks minut, äh, härra Mõnu, palun. suur aitäh, äh, president härra Timmermans, kahekümne esimese märtsi ülemkogu annab komisjonile ähm, mandaati USA-ga ka vabakaubanduslepingu läbivaatamiseks. Saksamaa kardab, USA administratsiooni ja mm, eh, maist alates hakatakse kahekümne viie protsendilist eh, tollimaksu rakendama eh, Saksa autodele. nüüd Saksamaa saab siis oma eeliseid ka kaubavahetuses USA-ga rakendada ja selle tõttu kahjustatakse Prantsusmaa kaubandushuve sama puudutab uut tehnoloogiat. jälle USA eh, eh, sätestab meile oma tingimused. sama puudutab põllumajandust. nüüd eh, komisjon kavatseb järele anda Prantsuse põllumajandused, põllumajandustöötajad justkui ei tähenda midagi võrreldes Audi ja Volkswageniga. nüüd ma taha, ma sooviksin, et me ei jääks hiljaks nende kokkulepetega, tänan. härra Vilimski, üks suur aitäh. Äh, Briti alamkojas äh, toimusid arutelud äh, ning seal oli võimalik näha Briti poliitika lõhestunus, lõhestuvust ja me oleme šokeeritud sellest seetõttu, et mm, president sekkub Äh, inglisekeelse tõlkega on probleem, ütleb proua president äh, ja palub kõnelejal uuesti alustada. Äh, jah, ma alustan uuesti. austatud daamid ja härrad. Need, kes Briti alamkojas eilseid arutelusid jätkusid, nägid seda, kui lõhestunud on Briti poliitika ja need inimesed on kindlasti šokeeritud. Nad on šokeeritud sellepärast, et see näitab selgelt, et et ehm, britid tõesti tahavad eh, lahkuda Euroopa Liidust eh, ning eh, tegelikult ei ole oluline see, kas meie leiame, et see on hea või halb, ei ole oluline ka see, mida mina arvan, me räägime siin demokraatia austamisest ja enamusotsuste austamisest, mille on langetanud riigi elanikkond ja ma saan teid ainult üles kutsuda, äh, lõpetage igasuguste trikkide kasutamine, lõpetage äh, tagaukse kaudu teise referendumi sisse smugeldamiskatsed äh, ja isegi kui teine referendum on, mis, kuidas siis olukord edasi läheb, kas te arvate, et olukord paari kuuga muutub, kas siis tuleb kolmas referendum ka? ei. EU kui Euroopa Liitu reformida eh, tahate, siis tuleb mängureeglitest ka kinni pidada ja eh, kõike tuleb teha võimalikult selgelt ja puhtalt. aitäh, härra Sinadinos, üks minut, palun. aitäh. Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust ei ole ainult menetluslik küsimus see tähendab, et mis tahes föderaliseerumine ja uus Euroopa Liit, mida te tahate kujundada, lükatakse järgmistel parlamendivalimistel tagasi. patriootilised jõud suurendavad oma mõju ja nad üritavad eh, renatsionaliseerida oma pädevusi Te üritate hirmutada teisi liikmesriike, aga sellest ei tule midagi välja. Need, kellel on võim, ei soovi vabatahtlikku koostööd suveräänsete liikmesriikide vahel, aga nad saavad lüüa ning nad peavad austama liikmesriikide suveräänsust ja rahvusriike tõsised inimesed peaksid võimu enda kätte võtma, tuginedes laiapõhjalisele koalitsioonile ja kõigi Euroopa Liidu patriootlike jõudude koostööle see koostöö peaks rajanema rahvusriikidel ja mitte majanduslikel huvidel, aitäh. proua Del Castillo kaheks minutiks, palun. suur aitäh, president. nõukogu komisjon, härra Barnier, te kõik olete teinud suurepärast tööd kokkulepe, mis esmaspäeva õhtul koos äh, proua Meiga sõlmiti, oli võimalus, see oli äh, viimane võimalus, äh, koos lepinguga lahkuda selles oli piisavalt tagatisi, mis puudutasid äh, Ühendkuningriigi muresid tolliliidu osas, aga sellele vaatamata Ühendkuningriigi parlament lükkas selle tagasi. Äh, see oli jällegi üks äh, pettumuse hetk, sellepärast et puudub vastutustunne, puudub reaalsustunne. Äh, Ühendkuningriigi parlamendisaadikud lihtsalt lükkavad pidevalt tagasi lahenduse leidmise mm, ja tõe, üsna tõenäoline on, et nad hääletavad selle poolt, et toimub lepeta lahkumine, aga üks asi ei muutu Need on Euroopa Liidu tingimused lahkumisleppeks, nii et, et Ühendkuningriik peab otsustama, kas leping tuleb või ei tule, kokkulepe tuleb või ei tule ja arvestades äh, seda ebakindlust, äh, ja äh, me peame arvestama sellega, et Brexitil on väga kaugele ulatuvad tagajärjed, see toob esile suured muutused riigis ja selliseid otsuseid ei saa teha kergekäeliselt. lahkumine tähendab ka seda, et sellel on otsene mõju inimeste igapäevaelule. see mõjutab väga olulisi, aga pisikesi asju inimese, inimeste igapäevaelus, näiteks juurdepääs odavamatele ja mitmekesistamatele toodetele võimalus reisida äh,, nii et ei pea rändlustasusid maksma, kõik see äh, äh, läheb praegu vastu taevas, sellepärast mida Ühendkuningriigis praegu tehakse. ma arvan, et kokkulepe on vaja, vajalikum kui kunagi varem selleks, et me suudaksime silmitsi seista nende ülemaailmsete väljakutsetega, mis meie ees seisavad ja muidu äh, muutub Ühendkuningriik äh, asjakohatuks Äh, tahaksin nüüd esitada halva uudise neile, äh, kes minu peale nüüd väga kurjaks saavad, aga me peame vaba mikrofoni vooru ära jätma, sellepärast et me oleme oma aega juba ületanud. proua Van Brempt, teil on sõna pooleteiseks minutiks. aitäh, lugupeetud äh, president. mõnikord Strasbourgi nädaladel on lootus ja pettumus väga lähedal üksteisele. see on üks nendest nädalatest kõik äh, rääkisid eilsest hääletusest ja mida see tähendab ja milleni see viib. ja ma olen nõus väga paljude kolleegidega oma fraktsioonist, et praegu äh, oleks aeg äh, anda rahvale võimalus ähm, oma hääl kuuldavaks teha. parlament ilmselt ei suuda vastust anda, nii et, et me peame küsima rahva käest, et ummikust välja saada kuuskümmend noort inimest olid eile parlamendis ja nad üritasid kogu parlamenti veenda selles, et eh, kliimapoliitika peaks olema poliitilise tegevuskava tipus ja mitte ainult sellepärast, et ambitsioonid aastaks kaks tuhat kolmkümmend on liiga väikesed, äh, vaid selleks, et neid eesmärke suurendada, kui me tahame äh, Pariisi kliimalepet täita, siis kahe tuhande viiekümnendaks aastaks peaksime me olema täiesti CO kahe neutraalsed. meil on vaja kliimaseadust Euroopa Liidu tasandil ja äh, kliimamuutused peaksid olema seaduses, et kõik liikmesriigid eh, täidaksid oma kohustusi ja noortel inimestel on õigus, et nad nõuavad selliseid tegusid meilt, proua president, see oli see lood-, lootusekiir, ainus lootusekiir, mis meil sel nädalal oli. härra Suulik, üks minut, palun. suur aitäh! eilne kaos eh, alamkojas näitab, eh, et lahkumislepe on surnud me ei saa selle üle igavesti hääletada, me peame algusest peale alustama, ainult et aega meil enam ei ole. Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust lahkuda on midagi, mida tuleb austada. rahva tahte eiramine on vale. teise referendumi korraldamine, igasugused nõuded, see on ebarealistlik Äh, ainus loogiline lahendus on ilma leppeta Brexitiks valmistumine. Äh, see ei pea Ühendkuningriigi Euroopa Liidu jaoks olema teekonna lõpp, äh, kui me läheneme olukorrale kaine mõistusega, siis hakkavad kehtima Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglid ja kui Briti kolleegid homme ajapikendust paluvad, siis me saame seda teha ilma igasuguste probleemidega ja sellel ajahetkel saame astuda olulisi põhimõttelisi samme selleks, et me jõuaksime leppeta Brexitini. härra Bey, üks minut, palun kliimamuutused on jällegi kahekümne esimesel, kahekümne teisel märtsil nõukogu päevakorras Äh, ühel poolt Euroopa, äh, Euroopa Liit äh, teeskleb, et üritab päästa maailma, teiselt pool aga to toetatakse piirideta vaba, vabakaubandus, mis tekitab just nimelt kasvuhoonegaaside heitmed kasvuhoonegaaside piirangud, mis ettevõtetele on seatud, halvavad meie tööstus. me toome sisse tooteid kaup riikidest, kus ei ole samasuguseid keskkonnanorme ega ka muid norme ja seda toome superlennuk, suurte lennukitega, mis on eriti saastavad lühidalt, me jääme igal rindel kaotajaks, on äh, aeg muuta meie äh, mudeleid, tule, tulevik kuulub äh, ta, taaskasutusele, mõistlikule geograafilisele tootmise jaotusele, niimoodi arvestame keskkonnahuvidega ja oma majandushuvidega. proua Hübner, üks minut kolleegid, lahkumisleppe tagasilükkamine tähendab mitmeid olulisi asju kõigepealt ähm, kahe nädala jooksul uut lepet ei tule ja äh, Ühendkuningriigi prioriteedid äh, kaitsta neid kodanikke, keda lahkumine kõige enam mõjutab ja piir äh, Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahele ja suure reede kokkuleppe säil-, säilitamine, neid eesmärke ei ole täidetud ja need kokkulepped on väga tõsises ohus kui homme palutakse ajapikendust, siis tekib küsimus, kui pikaks ajaks. lühikesel tehnilisel pikendusel on mõtet ainult siis, kui tuleb positiivne hääletustulemus, see ei ole enam tõenäoline aga arvestades seda, et on tulemas ka Euroopa Parlamendi valimised, ehm, see tähendab, et me ei saa läbirääkimisi pidada ka tulevaste partnerluste üle. Eh, lahkumislepet enam ei eh, alustata, pikem eh, ajapikendus tähendab lihtsalt pikemat ebaselguse perioodi ehm, Äh, artikkel viiskümmend äh, näeb ette, äh, et läbirääkimised peavad toimuma usalduse õhkkonnas ja me peame seda täna kordama, aitäh, aitäh. proua Fajon, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud president, jah majandusest kavatsevad Euroopa Liidu valitsusjuhid kõneleda. see on keskkonnaga seotud, samuti töökohtadega ja me peame mõtlema sellele, kust töökohad kaovad. pärast Briti parlamendi hääletust võime Äh, loota ainult seda, et ikkagi lepeta Brexitit ei tule. kallid kolleegid, tegemist on viimase tippkohtumisega enne Euroopa Liidu Euro, äh, äh, Euroopa Parlamendi valimisi. kodanikud ootavad meilt, et me saame kokkulepet, mõelgem näiteks ka läbikukkunud rändemeetmetele. Euroopa Parlament tahtis tõhusat rände haldamist ja kindlaid piire, aga see ei läinud läbi, süüdlased istuvad nõukogus ja need on need äh, poliiti-, poliitikud, kes oma rahvuslikes huvides poliitikat ajavad ähm, ja takistavad ähm, äh, meil elu saavutamast, me teame, millised on nende põhjused, need on populistid, meid kõiki on pantvangi võetud ja nagu me teame, need äh, liidrid tegelikult eiravad oma rahvad. Äh, viis aastat on ränne juba Euroopas olnud väga tõsiseks probleemiks äh, ja ma arvan, et valijad peaksid olema julged olema ja näitama just ohtlikule populismile ja natsionalismile. see ei rajane Euroopa väärtustel ja ohustab meid, aitäh üheks minutiks äh, proua Tomasic. aitäh. Brexitist on saanud täielik kaos, sest et mitte kumbki pool ei ole tegutsenud heas usus ega ole nad ka soovinud äh, ellu rakendada seda, mida inimesed tahtsid. Brüssel on saatnud meile kõigile sõnumi, et väljaspool Euroopa Liitu ei ole stabiilsust ja jõukust Äh, London äh, aga soovib ähm, äh, juhinduda nendest poliitikutest, kes tahtsid isiklikult jääda, nad üritavad saavutada võimatut, viia Ühendkuningriik Euroopa Liidust välja, aga põhimõtteliselt hoida ta ikkagi liidus sees, see on olukorra Ühendkuningriigis Äh, tõsiseks muutnud ja olukord ülejäänud Euroopa Liidus on seda olukorda veelgi raskendanud ja nüüd me oleme äh, lihtsalt äh, tunnistajaks sellele, kuidas võidu üksteisele näpuga näidatakse ja süüdlast otsitakse. ei ole praegu mõtet halada selle üle, mis juba on tehtud, me peame valmistuma tulevikuks ja ma loodan, et tulevikus me teeme koostööd ja kaupleme ilma tõketeta mõlema poole hüvanguks, aitäh! aitäh ähm,, härra Niedermeier ähm,. Äh, üks märkus Brexiti kohta. härra Barnier ei pidanud läbirääkimisi parema kokkuleppe üle, vaid ka Ühendkuningriigi valitsus osal-, äh, osales nendel läbirääkimistel. probleem ei ole kokkuleppega, kokkuleppes, probleem on poliitilises kriisis, mis toimub Londonis ja seda toetasid väga paljud inimesed, kes täna siin kõnelesid ja läksid pärast seda loomulikult ära, nagu ikka aga ma tahaksin äh, rääkida muudest tippkohtumisega seotud äh, Eh, teemadest. väga oluline on keskenduda majandusele, pärast häid aegu tulevad ajad, mis ei ole nii väga head, võib-olla vallandub kaubandussõda, võib-olla Brexit toob kaasa halvad ajad ja liikmesriik peavad mõtlema sellele, kui tugevad on meie majandused, kui valmis nad on halveneva majanduskeskkonnaga toimetulemiseks, millel võivad olla ka muud tagajärjed ja veel üks oluline asi minu jaoks on Hiina ma arvan, et ähm, meie esindajad peaksid ennast rohkem kehtestama. Nad peaksid selgemini äh, väljendama meie legitiimseid huvisid ja pidama läbirääkimisi sellest lähtus, lähtuvalt. eile rääkisime küberjulgeolekust. me ei pea siin Hiina seadusi järgima ja äh, loomulikult on äh, teisigi oluline teemasid nagu kliimamuutused, kus Hiina on jällegi suur osaline ja ma arvan, et me peaksime sellistele asjadele tähelepanu pöörama, aitäh. härra Weidenholzer, poolteist minutit, palun, aitäh. on tõesti äh, traagiline, mis praegu Ühendkuningriigis juhtub rahvas, kes võib uhkusega oma ajaloole tagasi vöödata ja kes on, keda Euroopa on korduvalt tänanud, on praegu enne täielikus äh, kaoses poliitiline äh, äh, juhtimine on Suurbritannia praegu karidele viinud ja see on tõesti väga kurb ja ka vihaseks saev terve põlvkond peab selle asja tagajärgedega elama, sellel ajalooliselt tähtsal hetkel ei tohi me enam täiendavaid vigu teha. me peaksime äh, äh, pöörama rohkem tähelepanu läbirääkimiste käigus pragmaatilisusele, anname oma Briti sõpradele viimase võimaluse see eh, signaal peab Londonist tulema ja, eh, ja loodame, et Ühendkuningriik käitub arukalt. Eh, minuks on selle, selleks on aga minu arvates vaja referendum ja see erinevalt varasemast peaks olema siduva iseloomuga me peame kõik tegema selleks, et saavutaks, saabuks selgus sellele kolmele miljonile eh, Euroopa Liidu kodanikule, kes on Ühendkuningriigis ja viiele miljonile britile, kes siin on. Eh, need inimesed väärivad palju rohkem luba, lugupidamist, nad on oma elu mõjutavad otsused teistel alustel teinud ja me ei tohi neid saatuse hooleks jätta, aitäh. härra Maarjas, üks minut, palun dramaatilised arengud, mis puudutavad Brexit, Brexitit, on väga tõsiseks šokiks kogu Euroopa mandrile. me peame kõik aru saama, et Brexit saatis tugeva sõnumi Euroopa kodanikele ma näen teistsugust äh, lähenemist Euroopale, äh, riikide Euroopat, äh, kus austatakse inimeste õigusi ja demokraatiat, detsentraliseeritud Euroopa, solidaarne Euroopa, sotsiaalne Euroopa, mitte pankade Euroopa Euroopa rahvad ähm, ei tule enam toime suuremate säästumeetmetega ning äh, eelarvekorrektsioonidega, mis eurorühma ja keskpanga poolt on peale surutud. niisiis eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel saadavad nad meile tugeva sõnumi, sellepärast et Euroopa jaoks on ka teine tee, ähm, riikide suveräänsuse tagasisaamine, äh, Hiina tasemel palkadele selja pööramine proua Curling, poolteist minutit aitäh, lugupeetud president. möödunud õhtul olime tunnistajaks veel kord sellele, kuidas Briti parlament ei suuda üksmeelele jõuda. Eh, küll väiksem enamus, aga ikkagi suur enamus lükkas neljandat korda kokkuleppe tagasi. Theresa, meil on nüüd mitu võimalust. artikkel viiskümmend tühistada Äh, seda ta ilmselt avalikult kunagi ei ütle. ta rääkis ka sellest, et tuleks korraldada teine referendum, aga ärge alahinnake nende, selle öeldu tähtsust. ja siis veel uue kokkuleppe üles läbirääkimiste pidamine. ma arvan, et, et Westminsterist tuli juba sõnum, et kolmas võimalus mõistliku aja jooksul võimalik ei ole nii et, et nüüd on siis kaks varianti, kas ei tule kokkulepet või ei tule Brexitit Äh, ilmselt lükkab parlament täna kokkulepet Brexiti tagasi, aga ei Brexitile nad ka ei ütle nii et, et meie siin peame oma äh, keele äh, väljendusviisi hoolikalt kontrollima ja tahaksin kolleegidele öelda, et Ühendkuningriigis soovitakse teist referendumit. Euroopa Liidu, Ühendkuningriigis näitavad arvamuse küsitlused, et enamus inimesi toetab teist referendumit arvestades kõike, mis on juhtunud, ei ole see selge, aga ärge uskuge neid eh, brittide sõnu, seitse üheksat eh, kõnelejast esind-, eh, esindavad ühte koma viit protsenti alamkoja liikmetes, nad levitavad oma tavalist jama ja mõttetust, nemad ei ole patrioodid. Nemad on need, kes soovivad kokkulepet, Brexitit Äh, mis teeks brittidele ja Euroopa Liidule tohutut kahju. Nemad ei ole patrioodid, mitte keegi, kes ennast patrioodiks nimetab, äh, ei äh, sooviks sellist kahju mitte keegi, kes ennast unionistiks nimetab, ei saa lood-, soovida pre-, pre, lepeta Brexitit või seda, see, kes pooldab äh, suure reede kokkulepet. Äh, nemad äh, on, nad on isegi ära läinud siit, nad isegi ei vaevu siia jääma ja kuulab, kuulama, nii et, et ärge otsustage nende häälte põhjal, nemad on mineviku hääl, meie oleme tänase hääl ja aitäh. niisiis, kolleegid härra Korbet. pärast seda, kui äh, esimene kokkulepe jaanuaris tagasi lükati alamkojas, üritas äh, Theresa May läbi pidada läbirääkimisi ühes kohas, Iirimaa varuplaan selleks, et äh, olla meele järgi oma erakonna parempoolsetele jõududele aga alamkoja jaoks ei olnud see probleem, selles kokkuleppes oli teisi probleeme ja ta ei teinud mingeid katseid neid probleeme lahendada. ta üritas üksnes meelepära-, meele järgi olla oma erakonna parempoolsetele jõududele ja ta, see ei õnnestunud mis see siis nüüd tähendab, enamik alamkojast ei soovi kokkulepet lahkuda, aga ainus kokkulepe on tagasi lükatud. kuhu nüüd edasi minna? loogiliselt on ainult kaks võimalus Äh, kas tuleb alternatiivne kokkulepe või mõeldakse Brexiti osas ümber. alternatiivse kokkuleppe osas ähm, on äh, võimalused praegu hetkel väga väikesed. Äh, Brexiti osas ümbermõtlemine tähendab referendumit ja nagu me proua Darlingelt just kuulsime, on enamus uue referendumi poolt ja arvamusküsitlused näitavad, et kui oleks uus referendum, siis hääletatakse Euroopa Liitu jäämise poolt nii et, et on täielik äh, mõttetus äh, minna Brexitiga edasi rahva tahte vastaselt, sest see ei pruugi enam olla rahva tahe. peaks vähemalt kontrollima, mida rahvas tahab. aitäh. härra Karas, poolteist minutit. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad meie kõigi jaoks on selge, et kui äh, Ühendkuningriigist äh, mitte mingisuguseid kokkuleppeid ei tule, siis kahekümne üheksandal märtsil toimub ilma leppeta Brexit ja me peame Äh, mõtlema ka sellele, kas me oleme äh, valmis omavahel läbi, läbi rääkima, kui me seda ei ole, siis mingid tulevikus probleemid ei lahene. majanduslikud, tehnoloogilised, äh, tehnoloogilis-poliitilised väljakutsed on need, mida me Euroopas saame ainult ühiselt lahendada ainult niimoodi saab Euroopa maailmas ennast kehtestada, selles on asi meil on vaja, et me järgmise ametiajal suudame paremini ühiselt tegutseda ja me peaksime vastu astuma sellistele äh, poliitilistele sammudele, mida astutakse Ühendkuningriigis ja mida astutakse ka muudes erakondades Euroopa Liidus näiteks äh, vaadake, mis toimub Slovakkias, kus äh, äh, samuti seatakse tõkkeid õigusriigile. Ungaris, Itaalias, Tšehhis, Rumeenias natsionalistid ja populistid tõstavad pead Euroopa ideesid rünnatakse nende poolt, seatakse nende poolt ohtu, me õõnestame neid see, ideesid seestpoolt ja sellele kõigele peab Euroopa Parlamendi valimistel ei ütlema. vali, valed, antisemitism, natsionalism eh, ei lahenda mitte mingisuguseid probleeme, mis meil Euroopas on, eh, ka mitte Brexiti probleemi. Eh, ainult üksmeel kõigi vahel on see, mis probleeme lahendab, aitäh. härra Kelly, poolteist minutit pärast lahkumisleppe tagasilükkamist alamkojas eile õhtul äh, on Iirimaal nüüd ärevus, eriti äh, nendes äh, piirkondades, kus on toiduainete sektor oluline, nad teavad, et niisugune kõva piiri tekkimine ja WTO reeglid mõjutavad kahjustavalt nende ettevõtteid. me samuti teame, et, et kui see juhtub, siis see, mida me oleme kakskümmend aastat viimasel ajal äh, nautinud, on samuti ohustatud, seetõttu täna alamkojas hääletatakse, et vältida seda lepete lahkumist. ja kui nad seda teevad, siis me peaksime koheselt pakkuma neile pikendamist ilma tingimusteta, me peaksime seda pakkuma. sest me saame siis kolm kuud seda kasutada sekkumata valimistes, nagu mu kolleeg Nikolson ütles. see on neile abiks uue väljapääsutee otsimisel ja võib-olla selleks teeks saab olema liitu jäämine. Äh, kas see ei ole mitte soovitav? Äh, kas pikendus oleks seda väärt? seega ma pöördun teie poole, Euroopa Komisjon et te tegutseksite heast tahtest lähtudes, öeldes jah, me abistame teid, anname teile lisaaega ja ruumi, et te saaksite oma majas korra luua, et vältida seda head Brexitit ja lepete lahkumist. kui te tõsiselt seda soovite, siis me anname teile selleks ka aega. suur tänu. suur tänu, proua Suitsa, poolteist minutit tänan, juhataja. on ilmselge, et arutelud ülemkogu ettevalmistamise kohta on muutunud Brexiti alaseks teemaks. me ei räägi Pariisi leppest ega keskkonnasõbralikust tehnoloogiast, me ei räägi Euroopa tööstusest, Euroopa riikide majandusest, tööpuudusest valeinformatsioonist, eh, mis pommitab meid kõikidest külgedest. kahjudeks tänane arutelu on ainult Brexiti arutelu. loomulikult Brexit on praegu üks aktuaalsemaid teemasid ja mul oleks hea meel, kui Westminster pööraks rohkem tähelepanu Europarlamendile ja sellele, mida siin arutatakse. me ootame nendelt vastutustundlikku suhtumist. minu isiklik arvamus äh, langeb kokku nendega, kes räägivad teise referendumi läbiviimisest. ma arvan, et see on veel võimalus, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu, sest mina arvan, et Ühendkuningriigi koht on Euroopa Liidus ja mul on tõeliselt kahju, et populistid võitsid eelmisel referendumil ja ma usun, et seda on võimalik endiselt muuta ja ma loodan, et Briti poliitikud on piisavalt vastutustundlikud ja mõistavad olukorra tõsidust ja ei sea ohtu noorte inimeste tulevikku, nende noorte inimeste tulevikku, kes soovivad jääda Euroopa Liitu. järgmisena äh, saab sõna asepresident Timmermans. suur tänu, president, kuulasin suure tähelepanuga parlamendi ja jõudsin järeldusele, et äh, parlament väga laiapõhjaliselt toetab seda, kuidas komisjon on läbirääkimisi pidanud Euroopa Liidu, tema liikmesriikide ja parlamendi nimel, eesmärgiga saavutada kokkulepe Ühendkuningriiguga lahkumise kohta ja äh, nii, et see oleks äh, vähe kahjustav mõlemale poole. see oli komisjoni eesmärk algusest peale, sellisel viisil on Michel Barnier läbirääkimisi algusest peale pidanud ja me oleme veelgi saanud tuge oma äh, lähenemisele tänase arutelu käigus. oleks, olles kuulnud härra Farage'i ja tema kolleege ja näinud, kuidas ta siin tõuseb Eh, kuidas ta ennast siin imetleb, siis mul tekib teinekord küsimus, kas ta on käinud Sunderlandis ja vestelnud Nissani tehase töölistega ja öelnud neile, see võib teile maksta teie töö kaotamise, aga mina eh, saavutan oma unistuse, suveräänsuse. Te kaotate küll oma töökoha, aga mina saavutan oma unistuse.